milleks on ühise kalanduspoliitika välismõõde ja kalanduskokkulepped, ma annaksin kõigepealt sõna raportöörile neljaks minutiks. proua Engström. aitäh aitäh ka kõigile variraportöörile, äh, raportööridele väga hea koostöö eest ja eriline tänu ka Avemere laevastiku nõuandekomisjoni eest Ähm, konverentsi eest äh, Las Palmases, et me saime äh, seal mm, räägitut arvesse võtta selle raporti koostamisel. mul on väga hea meel, et me saame edendada siin jätkusuutlikku kalandust, et äh, meie kalavarud oleksid sellisel tasandil, et oleks võimalik ähm, neid edasi püüda, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka väljaspool. ajalooliselt on olnud väga palju põhjuseid olla kriitilised kalastuslepingutega, partnerluslepingute suhtes, aga äh, uue kalanduspoliitika äh, suur eelis on see, et võetakse arvesse ka seda kalastamist, mis toimub väljaspool Euroopa Liitu. Euroopa Liit äh, peab ähm, arvestama ilmiõigustega ja ainult äh, üleliigsetest kalavarudest kala püüdma ning Mauritaaniaga sõlmitud leping peaks olema meie jaoks juhiseks tuleviku jaoks. ma tahaks tänada komisjoni ja ma tean, et läbirääkimised Mauritaaniaga olid väga keerulised ja komisjoni tuleks tõesti kiita, kuna nad on teinud väga head tööd ja nüüd on vaja tagada see, et peetakse kinni tingimustest. me väga tähelepanelikult jälgime seda, et Mauritaania täidaks oma kohustusi, avalikustaks kõik lepingud teiste riikidega liikmesriikide ja äh, ettevõtetega. Äh, on palju häid asju, mm, nagu näiteks äh, regulatiivne raamistik ühisettevõtete jaoks ühine kalanduspoliitika peaks olema vahendiks, mis annaks teaduslikku ja tehnilist ja rahalist abi kolmandate riik, kolmandatele riikidele. Ähm, kalavarude piirkondlik haldamine on asi, mida tuleks innustada muuhulgas kontrolli äh, meetmete kaudu ning äh, tuleks tagada meetmeid, tagamaks seda, et teised äh, kalalaevastikud samuti samasuguseid jätkusuutlikkuse nõudeid järgivad. Euroopa Liit peaks ühisettevõtete puhul kasutama meetmeid äh, selleks, et tagada jätkusuutlikkus ja läbipaistvus äh, selliste ühisettevõtete puhul. Äh, mul on hea meel, et Euroopa Liidus kõik, Euroopa Parlamendis kõik jagasid meet-, seda põhimõtet, et vaja on parandada kalavarude haldamist ja läbipaistvusstandardeid. Euroopa Liit peaks äh, Äh, innustama võidujooksu ähm, paremate tingimuste poole, mitte tingimuste halvendamise poole. ma loodan, et koostöö jätkub sama heas ähm, hea hooga äh, järgmise õigusakti puhul, mille raportöör ma olen ja millega me hakkame tegelema järgmisel täiskogu nädalal Strasbourgis. suur tänu! aitäh ja nüüd on vaba mikrofoni voor meil on seitse kõnelejat, annan te kõigile teile sõna ja esimesena saab sõna härra Motto. señora presidenta y lo primero que quisiera hacer es felicitar a la ponente que en este caso ha sido. palju õnne raportöörile, kes tõesti oli võimeline äh, nii äh, hakkama saama nii äh, lapse sünnitamise kui selle raporti koostamisega siin tegeldakse ähm, sellega, et kolmandate riikidega sõlmitud äh, lepingud peavad äh, andma kasu ka vastava piirkonna elanike jaoks ja kalatööstuse jaoks luuakse töökohti nii Euroopa Liidus kui ka nendes riikides, kelle vetes kalastatakse. Äh, oluline, parandatakse ka kalandamise kvaliteedi äh, ja mm, kalala-, Euroopa Liidu kalalaevastik peab järgima kõrgemaid standardeid, äh, tööjõustandardeid, maja-, äh, keskkonnastandardeid, aga ja tuleb hoolitseda ka selle eest, et peetaks kinni miinimumstandarditest nii nendes vetes, kus me kalastame, kui ka laevade puhul, mis kuuluvad Euroopa Liidule. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Serrao Santos aitäh, äh, lugupeetud volinik. kõigepealt tahaks tänada kõiki äh, kaasraportööre, tänada proua Engströmi, äh, teil on olnud, meil on olnud tõesti väga hea koostöö selleks, et koostada seda algatusraportit, meil on nüüd olemas väga oluline tekst, kus nagu raportöör juba rääkis ja sellest rääkis ka härra Mato, aga siin on puudu bioloogilise mitmekesisuse olulisuse rõhutamisest ja me peaksime väga paljusid aspekte veel käsitlema. ma loodan, et meie hääletustulemus saab olema positiivne SED fraktsiooni osas eriti hea on minu meelest see, et äh, soovitakse luua ähm, ühtset registrit äh, Euroopa Liidu vetes tegutsevatest äh, kalalaevadest, selleks et oleks võimalik seda registrit ka kasutada pärast. aitäh ja sõna saab härra Maria. aitäh. Mm. konfliktid Äh, kalandusvaldkonnas ei ole riikliku iseloomuga, sest äh, kriis, nendest, ähm, nendest, äh, nendes konfliktides osalevad need, kes on vaesunud kriisi tulemusena. vaja on võtta meetmeid, aga praegusele kriisile lisandub veel see, et mõningad äh, Aasia riikide kalalaevastikud avaldavad meile väga suurt äh, survet, nad ei äh, järgi inimõigusi, mis on paika pandud lepingutes, vaja on kaitsta väikekalureid, vaja on tõesti tagada see, et ka, ka tagatakse kalavarude ja merebioloogia kaitse, vaja on kaitsta merekeskkonda, aga olla tähelepanelik ka, mis toimub pärast seda, kui mõningaid meerandumeid on riikides keht-, rakendama hakata. suur tänu raportöörile suurepärase töö eest ja Euroopa kalandusspetsialistid on nõus äh, sellega, mis kirjas on siin raportis äh, mereressursside ekspluateerimise kohta. me tahaksime samas, et meil oleks parem ülevaade ja ka läbipaistvus. ja äh, meil on olemas ka kokkulepped ja need on kandnud häid tulemusi. ja kui meil ei õnnestu tulemusi saavutada, siis tõuseb sellest kasu ainult kolmandate riikide kalapüügialustele ja nemad õõnestavad mereseisundit. ma tänan selle raporti eest, see on olnud suurepärane ja teeme ka mõned muudatusettepanekud suur tänu. ühise kalanduspoliitika välismõõde. sellel on mitmeid puudusi ja vastuolusid. samamoodi nagu meie Euroopa Liidu siseses kalanduspoliitikas on ja me oleme väga kriitilised niinimetatud kalastuspartnerluslepingud tegelikult ei ole neil suurt pistmist partnerlusega sugugi, pigem on tegemist tehingutega, mis sõlmitakse arenguriikidega, eesmärgiks on nende merevarusid ekspluateerida ja see on käinud nii juba aastakümneid. Need arenguriigid jäävad ilma sellest lisandväärtusest, mille nad saaksid tagada, kui nad ise oma ressursse majandaksid. Nad ei saa ka korralikult areneda, sõltumatult areneda nende lepingute tõttu. meil on vaja põhjalikke muutusi meie ühise kalanduspoliitika välismõõtmes ja vaja rõhku panna sotsiaalmajanduslikule arengule, mis oleks tulemuslik. härra Boltšak. předsedkyně za udělení slova. Já bych na okraj svého vystoupení chtěl pouze suur tänu. jah, ma tahaks öelda, et Tšehhi äh, äh, vabariik saab ka esimest korda ühisest kalanduspoliitika alt rahalisi vahendeid ja väga hea, et parlament nüüd tegeleb selle äh, tähtsa teemaga, nimelt meie kalanduspartnerluslepingud jah, aastal kaks tuhat kaksteist me võtsime vastu sellekohase repi-, raporti ja seal öeldakse lõikes kaksteist, et kalanduspoliitika eesmärgiks peab olema ka otsida püügivõimalusi kolmandate riikide vetes. ja meie püügilaevastikud eh, eh, eh, tegutsevad nüüd kolmandate riikide merepiirkondades, aga nad peavad täitma ka terve rea e, tingimusi, e, mis neile see, seatakse kolmandate riikide poolt. härra Kuhn, aitäh, proua president, ma leian, et Euroopa Liidu partnerlepingud kolmandate riikidega, mis tihti on ka arenguriigid, on väga tähtsad ka nende riikide endi jaoks, sest tegemist on tihti üpris alaarenenud kalandusega riikidega ja need äh, summad, mida meie finants abina anname sellega saavad nad oma kalalaevade seisu parandada, nad saavad kala äh, toodete äh, töötlemist parandada ja seda kõike tehakse vastavalt Euroopa kalanduspoliitika reeglitele ükskõik, kas tegemist on India ookeani äh, tuunivarudega või äh, Vaikse ookeaniga, Atlandi ookeaniga, kalastatakse seal meie reeglite järgi, sellepärast on väga tähtis, et me võitleksime illegaalse kalanduse vastu, et me juhi, pööraksime tähelepanu sellele, millised riigid ei pea ÜRO reeglitest kinni seda on võimalik näha ainult siis, kui me oleme kohapeal, kui meie kalalaevad on seal kohapeal ja sellepärast ma leian, et äh, hea algus on tehtud ning me saame seda kõike väga hästi kombineerida ka arengupoliitikaga me siin mõtleme kvaliteedi tagamise peale, see on siin tagatud ja see on väga tähtis. kalavarud kuuluvad kõigile. on võimalik kalastada ainult nii palju, kui iga riigi kvoot meile ette näeb, meil on väga selged kokkulepped selle kohta, seda võimalik on, seda on kõike võimalik ju kontrollida vastavalt meie Galileo süsteemile kõikidel kalalaevadel on ka automaatne identifitseerimissüsteem peal, nii et selles mõttes kõik need suured kõhklused, mida siin kuulsime, nendel ei ole alust. kolleeg Engström, minu kompliment teile, tegemist on suurepärase raportiga, aitäh okay,! Now... suur tänu ja nüüd saab sõna volinik Vella. ma tänan proua president, lugupeetud saadikud, kõigepealt me hindame kõrgelt seda väga ajakohast raportit, mis käsitleb ühise kalanduspoliitika välismõõdet ja mille koostas proua Engström. ma tahan raportööri väga tänada. raporti soovitused lähevad samas suunas, mis Euroopa Komisjoni tegevuspoliitikat. mõistetakse, et jätkusuutlikud kalanduspartnerluslepingud annavad panuse jätkusuutlikku kalapüüki ja kalandussektori arengusse meie partnerriikides. ma olen täiesti nõus sellega, et need lepingud etendavad tähtsat rolli ookeanide globaalsel majandamisel jah, meil nende lepingutega me seame nagu mõõdupuu rahvusvahelisel tasandil. see läheb samuti kokku meie arengueesmärkidega ja toiduainetega kindlustatuse eesmärkidega. tähtis on, et ressursse majandataks jätkusuutlikult ja tagataks rannikualade rahva elatis ja need kalanduspartnerluslepingud on väga edukas instrument. Need sisaldavad partnerlussuhted samuti, kommertsaspektid, jätkusuutlikkuse ja aruandluse kohustuse põhimõtted. jah, on vaja tagada, et veelgi suurem oleks järjekindlus kalanduspoliitika, kaubanduspoliitika ja keskkonnapoliitika vahel, samuti arengu ja kaubanduse eesmärkidega ja koostööga. nagu Kontrollikoja raport ütles, eh, jah, asjad saavad eh, veelgi eh, paraneda, näiteks meie sektori toetamise poliitika on juba väga tõhus instrument ja toetab meie partnereid kolmandates riikides kalandussektori arendamisel ja teeb seda jätkusuutlikult ning võideldes ebaseadusliku teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu. ja see sektoripõhine toetus on midagi, mida me tahame üha rohkem ära kasutataks ja see on tähtis instrument meie piirkondlikus koostöös. mõned soovitused teie raportis on juba kirjas minu hiljutises ettepanekus, mis käsitleb eh, välislaevastiku jätkusuutlikku juhtumis, juhtimist ja tähtis on laiendada praeguse raamistiku ulatust ja käsitleda ka neid piirkondi, kus Euroopa Liidu laevad kalastavad väljaspool ähm, Mm, jurisdiktsioone ka niinimetatud eralitsentside alusel. E, need meetmed kindlasti pa parandavad läbipaistvust ning on täiendav samm, mis parandab ookeanide juhtimist, majandamist, kus Euroopa Liidul on tähtis roll. nii et ootan teie toetust minupoolsele ettepanekule ja veel paar sõna ka piirkondlike kalandusorganisatsioonide kohta kohta. jah, väga tähtsad on need organisatsioonid, nad majandavad ühiselt kalavalu, kalavarusid ja toimivad hästi, kus nad on loodud. me töötame selle nimel, et need eh, organisatsioonid oleksid veelgi tõhusamad ja panustame ka rahaliselt nendesse ning jätkuvalt me parandame ka eh, teadusandmeid ja teaduspõhist otsuste langetamist ja nõuannetest kinnipidamist. Eh, näiteks Arktik Põhjamerel eh, me tegeleme sellega olemasolev Atlandi erinevate osade kalanduskomisjon ka reorganiseeritakse otsuseid langetama, aga me ei saa siin tegutseda üksi. oma mandaadi algusest peale olen olnud kontaktis peamiste osalistega, et olukorda parandada. E, raportöör toetab ka ühisettevõtete mõtet ja meie oleme välja pakkunud konkreetsed tingimused, e, mis puudutavad välislaevastiku tegevust ja praegu käsitletakse neid. sellega paraneb läbipaistvus ning kuritarvitamine väheneb. ma kinnitan teile, et komisjon on täielikult pühendunud sellele, et globaalne kalanduse korraldus paraneks ja hästi majandataks maailma ookeane. ja me tegutseme aktiivselt ÜRO-s ja FAO-s selleks, et meil oleks piirkondlikult tugevad piirkondlikud kalandusorganisatsioonid ühelt poolt ja teiselt poolt, et oleks kahepoolne raamistik meie peamiste partneritega eesmärgiga, et nende varusid majandataks kõige paremal viisil ja tehta, tehtaks läbipaistvalt. ma tänan teid toetuse eest ning ootan ka pikisilmi meie koostööd teiega, tänan suur tänu ja sellega on meie arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme. ja seuraavana esityslistalla on minutin puheenvuorot ja järgmisena on meil päevakorras äh, üheminutilised sõnavõtud